asuvad väike teade seoses komisjonide osalusega artikkel kuuskümmend üheksa teerteade on neljapäeval. on meil soovitud äh, hääletusi kuue NGL, ALDE, FTD ja ECR-i poolt seoses kuldkomisjoni, komisjoni otsusega alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi audiovisuaalmeedia teenuste osas, raportöör on Sabine Verheyen ja, ja samuti Petra Kammerevert. ning hääletus kuldkomisjoni otsuse üle toimub homme. seoses Inta, Itre, Imko, Peš ja Liibe komisjonide otsustega alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ei ole mul, mulle esitatud